samme, me teeniksime miljardeid selliste ette, selliste algatuste, selle algatusega. suur tänu, härra kolleeg Kelly ja nüüd härra volinik Tõkuh.